pärast eileõhtust edu, me oleme väga heas meeleolus ja räägime nüüd väga olulisest teemast, selleks on meie esimene päevakorrapunkt, härra Laioni raport äh, ÜPP tulevikust pärast aastat kaks tuhat kolmteist. ning meil on väga hea meel, et äh, volinik äh, Tsiolos on ka siin, sest me teame, et selle osa istungjärgu ajal saadab äh, komisjon siia erinevaid volinikke ja mulle tundub, et see on väga suure vastutustunde märk, et nad on saadnud just selle arutelu ajaks meile siia härra Tšolose. niisiis, kõigepealt annaksin sõna härra George Lyonile, kes on raportöör selle väga olulise raporti osas ja härra Lyon juba teab, et tal on neli minutit selleks, et oma raportit tutvustada ja kaks minutit siis arutelu lõpus vastamiseks. ning äh, raportööril on äh, võimalus ka korraga kasutada kuut minutit, kui ta tahab, aga siis talle arutelu lõpus sõna ei anta. nii et, et ma loodan, et härra Lion peab oma kõneajast neli minutit kinni. ma ei hakka teda pärast nelja minutit katkestama, kui ta räägib kuus minutit, nii, härra Lion, teil on sõna. aitäh, president, volinik ma tahaksin kõigepealt avaldada kaastunnet oma Saksa kolleegidele ja õnnitleda oma Hispaania kolleege pärast eh, eile õhtust suurepärast jalgpallimatši. ma tahaksin rääkida, mis kahest as-, küsimusest, mis minu arvates on väga olulised ja millele me peame vastama, kui me räägime ÜPP reformist. mis jaoks meil seda ÜPP-d vaja on ja miks see kahekümne esimesel sajandil endiselt oluline on? majanduskriisi ajal, kus äh, aval-, äh, riigi, riigid on võlgades, äh, on väga oluline et ÜPP vastaks nendele küsimustele, kui me tahame, et maksumaksjad endiselt toetavad talunikke ka tulevikus üks põhiprobleeme, mis ühiskonna ees minu arvates on, on see, kuidas tulla toime üha kasvava nõudlusega äh, toidu järele kogu maailmas. FAO andmetel peaks see aastaks kakskümmend, kaks tuhat viiskümmend kahekordistuma. ja kuidas äh, seda nõudlust rahuldada, kui arvestada, et meil on vähem maad, vähem vett ja vähem energiat ja seda loomulikult kliimamuutuste tõttu. kuidas me selle probleemi lahendame ja kuidas hoida ära selliseid probleeme, mida John Berrit, Ühendkuningriikide teaduslik nõustaja, on öelnud. ta ütles kaks tuhat üheksandal aastal, et kaks tuhat kolmkümmend ootab meil ees tohutu segadus, sellepärast et kõik tegurid siis kontsentreeruvad ja kui me neid probleeme ei lahenda, siis meid ootab ees suur Äh, segadus, äh, inimesed hakkavad rändama oma elukohtadest ära selleks, et veepuuduse ja toidupuuduse eest põgeneda. nii et, et see on äh, see probleem, mille me peame lahendama, me peame tegelema kliimamuutustega, muutma oma põllumajanduse jätkusuutlikumaks. Need on need eesmärgid, mis peaksid olema ÜPP reformi keskmes. Need on väga olulised sammud, kui me tahame et meil oleks nii Euroopa kodanikele toiduga varustatus tagatud kui ka see, et me saaksime anda oma panuse ülemaailmse toidunõudluse rahuldamisse. me peame kasutusele võtma väikses ulatuses ka taastuma, taastuvad energiaallikad, see looks töökohti ning annaks talunikule võimalust oma tegevust mitmekesistada ning lisasissetulekut saada. samuti kutsume me üles suuremale keskkonnakaitsele, hoolitsemaks selle eest, et talunikel oleks võimalik eh, põllumajanduskeskkonna eh, kavades osaleda ja seda siis reformiperioodi vältel. me püüame kasutada pigem präänikut kui piitsa ja äh, see peaks paremini toimima. Äh, õiglus peab samuti olema nende reformide keskmes. me peame olema kõigi liikmesriikide suhtes õiglased, näiteks ka uute liikmesriikide suhtes, kui me jagame otsetoetusi. Äh, õiglane jaotamine ka talunike vahel ei saa lihtsalt jätkata maksete tegemist selle põhjal, kuidas inimene majandas kuskil kümme aastat tagasi. niisiis, õiglus ja õig-, see õigluse põhimõte peab olema ÜPP reformi keskmes. me peame pöörama tähelepanu ka turgude volatiilsuse küsimusele ja siin ma kutsuksin üles ettevaatlusele. jah, meil on ikka vaja veel sekkumist ja eraladustamist, jah meil on äh, vaja futuuride turgu, jah, äh, meil on vaja äh, spetsiaalset eelarverida selleks, et kriisimeetmeid rahastada, aga me peaksime loobuma sellest, et me hakkame turge niimoodi suurel määral reguleerima, me oleme seda juba üritanud ja see ei ole õnnestunud ja ma soovitaksin, et me seda sammu enam ei astuks. lõpetuseks olen ma veendunud, et parlament toetab reforme, mis kaasajastavad ÜPP-d ning annavad sellele poliitikale uue kursi, mis suudaks vastata kahekümne esimese sajandile. kui me toetame seda raportit, siis parlament kujutab arutelu, paneb paika tegevuskava ja ma kutsun volinikku üles kasutama meie ideesid selleks, et reformida oma ettepanekuid ÜPP reformi osas. suur aitäh! suur tänu, härra Laian. ja nüüd sõna saab härra volinik Tšolos. palun. suur tänu, härra president, austatud parlamendiliikmed mul on suur au, aga mind ka huvitab tänane debatt väga, sellepärast et need puudutavad ühise põllumajanduspoliitika reformi ja oma kuulamise käigus parlamendis äh, sai mulle selgeks, et suhted parlamendiga on väga tähtsad selleks, et põllumajanduspoliitika reform lõpuni viia, eh, et vastata kodanike ootustele sooviksin südamest tänada George Lyonit raporti eest. selle raporti hääletus toimub täna. loomulikult tahaksin tänada ka põllumajanduskomisjoni liikmeid, kes on teinud tekstile täiendusettepanekuid. soov seda raportit koostada on samuti teretulnud, samuti on tähtis edastada sõnum põllumajanduspoliitika reformi kohta rahvale, arvestades selle raporti koostamist, peab ütlema, et juba see raport iseenesest on hea selleks, et levitada sõnumit põllumajanduspoliitika reformi kohta, sest ühise põllumajanduspoliitika järele on, on kindlasti vajadus, arvestades tulevasi arenguid. nüüd alates põllumajanduspoliitika väljatöötamisest äh, on äh, seda äh, täiendatud ja nüüd on vaja ta kohandada Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiale, nii et põllumajanduspoliitika vastaks kodanike ootustele, et oleks tagatud toiduga varustatus ja turgude stabiilsus Te olete rääkinud ka meetmetest, mille eesmärk on äh, toiduahela funktsioneerimist parandada, äh, tagada, äh, tagada läbipaistvus ja tasakaalustatus toiduahela kogu ulatuses, need on väga olulised elemendid teie report, raportis, need puudu-, on olulised põllumajanduspoliitika reformi jaoks, aga neid ettepanekuid on teinud ka Euroopa Komisjon. samuti samuti on tähtis otsetoetuste tulevik. see on instrument, mis tagab mitte ainult stabiilse sissetuleku põllumeestele, aga samuti tagab äh, ka, ka minimaalse varustuskindluse kodanikele. Äh, selle meetme põhjendatus on seotud äh, nii äh, põllumeeste sissetulekuga kui ka äh, stiimulitega toota äh, paremini. samuti on õigustatud otsetoetuste jagamise kriteeriumide läbivaatamine, nii et liikmesriikide vahel, regioonide vahel, erinevate põllumajandustootjate vahel oleks tagatud õiglane toetuste jagamine, arvestades ka äh, Ehm, ebasoodsas olukorras olevaid regioone. nii nagu George Lyon ütles, on tarvis eh, orienteerida ÜPP turu arengute suunas, et turu arengud oleksid eh, mõistlikud, eh, arvestades turgade praegust kaootilisust, arvan, et äh, see mõte on päris hea ja kooskõlas ka turu haldamise mõttega. nii et tõesti, äh, turgudel oleks tagatud stabiilsus, et oleks äh, võimalik ka saavutada neid eesmärke, mis Euroopa territooriumil on põllumajandussektoris seatud nüüd äh, mõned kommentaarid muudatusettepanekute kohta, äh, mida äh, ka täna arutatakse. arvan, et toiduainete tootmine on ÜPP üks tähtis eesmärk. Ähm, see on seotud koostööd turgudega, aga, aga samas peab ütlema, et me peame arvestama ka seda ühi-, ühiskondlikku hüve, eh, mida ei saa rahas väljendada. nimelt arvan, et eh, ühest küljest tuleb rääkida toiduainete tootmisest, teisest küljest tuleb ühiskondliku hüve tootmisest rääkida, mida to-, turud ei kompenseeri, aga mis eh, moodustavad ÜPP kaks olulist elementi protsenti. nüüd äh, ÜPP struktureerimisest rääkides olen ma mitu korda juba äh, äh, rõhutanud seda, et ÜPP-l on kaks alussammast, ühest küljest on vaja palju rohkem selgust eesmärkide osas, teisest küljest on instrumentide ähm, haldamisel vaja ka äh, palju äh, palju äh, resoluutsemalt käiduda. meil on igal aastal tehtud tulemustest kokkuvõtteid, aga me peame mõtlema, mõtlema ka mitmeaastastele instrumentidele, programmeerimisele, kavandamisele, et saavutada pikemaajalised eesmärgid, et paremini hallata eh, ressursse, neid vahendeid, mis ÜPP-le on eraldatud, on vaja just seda, et need kaks eh, sammast täiendaksid üksteist, et oleks paremini defineeritud eesmärgid et me saaksime olemasolevaid meetmeid õigesti kasutada. nüüd ting-, tingimuslikkusest rääkides äh, ähm, seda võib pidada äh, lähtepunktiks äh, ühiskondliku hüve hindamisel, mis, mida toodetakse põllumajandus- sektoris. tingimuslikkus peab olema selgem nii põllutöö, põllumeestele kui ka kontrolliasutustele, riigiasutustele. tingimuslikkus on seotud otsetoetustega selleks, et stimuleerida tootmist. rääkides turumeetmetest Äh, siis nagu ma ütlesin, meil on juba õige orientats olemas, aga meil peab, meil peab olema ka teatud garantiisid, nii-öelda turvavõrk, äh, mis võimaldab meil tagada kindla sissetuleku äh, vaatamata turgude kõikumisele. nüüd väiketaludest kõneldes muidugi on õige, kui me räägime, et tõhu-, tootmise tõhusust on vaja tõsta, aga me peame ka spetsiifilisi tootmisvorme arvestama, me peame võib-olla kaaluma restruktureerimist, kui väikeettevõtted arenevad turgudele vastavalt, ilma ohustamata põllumajanduse, põllumajandustootmise mitmekesisust äh, nüüd olen valmis kuulama teie tähelepanekuid ja tahaksin veel kord öelda härra Laenile, et äh, ma ootan suure huviga selle raporti hääletamist parlamendis ja olen valmis jätkama järgnevatel kuudel koostööd parlamendiga. suur tänu! tänan, härra volinik ja nüüd äh, kolleeg äh, Lavia eelarvekomisjoni poolse arvamuse koostajana. tänan, härra president, härra volinik. ma usun, et äh, Laiani raportil on see eelis, et mitmed eesmärgid ÜPP-s on korralikult äh, defineeritud ja see raport on palju kõikehõlmavam kui eelnevad. põllumajanduspoliitika kajastub äh, selles raportis ühenduse poliitikana ja selleks ta peab ka jääma. me peame ütlema selge ei renatsionaliseerimisele sellest raportist tuleb selgelt välja, et meil on vaja ressursse saavutamaks eesmärke, mis on kaugele minevamad kui varem ja meil on vaja, et oleks äh, tagatud avalikud hüved. ÜPP ressursid peavad äh, olema kooskõlas eesmärkidega suur tänu ja nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel. kõigepealt äh, pooleteiseks minutiks Rahvapartei nimel kolleeg Tanta. suur tänu, härra president, kõigepealt sooviksin tänada George Lyonit ja samuti variraportööre, kes on töötanud väga arukalt, teinud koostööd raporti kallal meie fraktsiooni jaoks väljendab see raport Euroopa põllumajanduspoliitika ambitsioone. kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa eh, otsustati reformida eh, põllumajanduspoliitikat, aga aasta kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat üheksa kriis näitas, et eh, et see ei ole sugugi lihtne. me peame toitma peaaegu nelisada viiskümmend või viissada miljonit eurooplast ära, aga samuti peame ar-, arvestama turgude arengutega. peame arvestama kahekümnenda sajandi tehnika arengutega, peame arvestama ka sellega, et poliitilised arengud peavad ajaga kaasas käima, ka põllumajanduspoliitikas. kui Euroopa Liidu eelarve põllumajandusele peab tagama ühiskonna vajadused, teisest küljest tuleb tagada ka ÜPP moderniseerimine, põllumajandus- ja toiduainetetööstuse areng. poliitika peab olema ka õiglasem, ma ütlen õiglasem sellepärast, et see puudutab kõiki põllumajandustootjaid ja kõiki liikmesriike. meie soov on muidugi anda neljateistkümnele miljonile põllumehele ja nende peredele lootust, selleks, et äh, arvestada ka ja, ja me peame arvestama ka peaaegu viie miljoni põllumehega, kes on üle kuuekümne aastased ja varsti peavad lahkuma oma töölt, oma ametist. tänan. tänan. sotsiaaldemokraatide nimel härra Olenitšek. tänan, president. lugupeetud daamid ja härrad Need arutelud, mida me viimastel kuudel oleme Euroopa Parlamendis pidanud, viitavad sellele, et ÜPP-d tuleb muuta. mitte keegi ei kahtle selles, et see ühine poliitika peab garanteerima toiduainetega kindlustatuse, samuti loodusliku mitmekesisuse säilitamise ÜPP peab vastama sotsiaalsetele nõudmistele, looma töökohti ning edendama naiste ja noorte osakaalu põllumajanduses. oluline on, et äh, talunikel oleks kindel sissetulek, arvestades seda, kui raske on nende töö selle avaliku hüve pakkumisel. erinevad fraktsioonid äh, on esitanud omapoolseid muudatusettepanekuid ja ka liikmesriikide mitmesuguseid huvisid tuleb arvestada. meie oleme silmitsi mitmesuguste oluliste otsustega, eelkõige just finantsotsustega seoses ähm, ÜPP-ga ja lõppkokkuvõttes tahan tänada härra Laienit tehtud hea töö eest. tänan, kolleeg, ja liberaalide nimel üheks minutiks proua Paulsen, palun. aitäh aitäh, president. volinik, lugupeetud kolleegid. härra Laen on saavutanud eh, sellise raporti, kus räägitakse mõningatest olulistest sammudest tuleviku suunas. nagu ma ütlesin, need sammud ei, ei ole väga suured, aga nad on väga olulised, jutt käib põllumajanduspoliitika muutmisest. meil on vaja ühtset põllumajanduspoliitikat. meil on seda vaja ja seetõttu ei tohiks me rääkida põllumajanduspoliitika renatsionaliseerimisest, hoidugem üldse sellest võimalusest. samas peame me jälle aru saama, et me elame uuel ajastul, ajastul, kus tuleb tegeleda väga paljude keeruliste küsimustega. meie kohustus on need küsimused lahendada, me räägime siin miljarditest inimestest, keda tuleb toita, lisaks sellele seisavad meie ees sellised suured väljakutsed nagu kliimamuutused, samuti peame me arvestama äh, sellega, kuidas me kasutame loodusvarasid, kuidas äh, me neid äh, taaskasutame. põllumajandus ei pea olema ainult keskkonnaküsimus või keskkonnaprobleem, see ei ole õige lähenemine. kui me räägime põllumajandusest või metsandusest, siis me teame, et need kaks sektorit aitavad meil lahendada paljusid suuri probleeme. aitäh, proua Paulsen ja järgmisena roheliste nimel kaheks minutiks härra Häusling. härra president äh.... härra president, härra volinik, austatud äh, George Lyon, kõigepealt äh, suur tänu selle raporti eest, me tegime head äh, koostööd ja ma usun, et me jõudsime hea kompromissini, mille taga me sisuliselt ka oleme. on väga oluline, et parlament räägiks selles küsimuses ühel tugeval häälel, kui me tahame edendada ühist põllumajanduspoliitikat loomulikult on iseenesestmõistetav, et äh, kompromissides ei kajastu kõik meie ideed, aga väga oluline on see, et ÜPP muutub äh, rohelisemaks äh, mitte ainult seoses jätkusuutliku energiapoliitika kaudu, ja kui me räägime konkurentsivõimest, siis me ei pea silmas ainult äh, maailmaturgu, vaid äh, lähtume eelkõige Euroopa põllumajandusturust ja siinsetest tingimustest ja me ei pea heitma ÜPP-d äh, ainult WTO reeglite rüppe, vaid me peame keskenduma ikkagi Euroopa tasandile. esimese samba otsetoetused äh, peaksid olema suunatud jätkusuutliku ÜPP loomisele ja teiseks sambaks on loomulikult väga oluline teema maaelu areng ja töökohad. komisjonis me ütlesime selgelt äh, välja, et äh, me ei ole sellise ÜPP poolt, äh, mis tugineb eksporditoetustele, levimaks üle kogu maailma, selles osas me oleme väga kriitilised me soovime põllumajanduspoliitikat, mis äh, eemaldub äh, industrialiseerimisest, kontsentreerumisest ja me soovime, et ÜPP oleks tõesti tulevikupoliitika, mis äh, tagab maaelu arengu, toiduainetega kindlustatuse äh, pinnase äh, ja veekogude kaitse ning loodusliku mitmekesisuse. ÜPP kaudu tuleb võidelda ka kliimamuutuse vastu ning äh, kindlustada töökohti, tänan. ja nüüd äh, konservatiivide ja reformimeelsete nimel saab üheks mõne minutiks sõna härra Nikol. suur tänu, härra president. see raport võimaldab parlamendil Äh, rääkida suhetest komisjoniga, räägib äh, suundadest, ÜPP arengust. minu fraktsioon hääletab selle raporti poolt, aga tahaksin siiski selgelt öelda, et osad, äh, osade, osadega me ei nõustu. teine sammas on meie arvates väga tähtis ÜPP edu tuleviku jaoks üldiselt arvan, et Robert, raport on hea alus edasiseks debatiks ja see näitab ka, et põllumajanduskomisjon saab koostööd teha. meil parlamendina on väga suur vastutus tagamaks see, et selle, et meie põllumajanduspoliitika oleks tulevikus konkurentsivõimeline ÜPP arengu jooksul on toimunud suuri muudatusi, nüüd peame me tagama selle, et ÜPP vastaks kahekümne esimese sajandi vajadustele. ühest küljest tuleb tagada sissetulek ehm, põllumeestele, teisest küljest toiduga varustatus ja ma arvan, et need, niis-, niisugused eesmärgid peavad kindlasti paika jääma. suur tänu veel kord raportöörile! suur tänu ja nüüd kuue, härra Ferreira. tänan, härra president, ka minu poolt õnnesoovid. viimased ÜPP reformid on endaga kaasa toonud turgude liberaliseerimise ning äh, on suured äh, ebavõrdsused vahendite jagamisel nii tootjate kui ka riikide vahel sekkumisinstrumendid ja kvoodid on andnud samuti omapoolse panuse ebaõiglusesse. WTO-s äh, oleme me pidanud äh, ohverdama oma huve, VKE-del on endiselt äh, raskusi, nemad on kehvemas olukorras ja toodetakse muudkui vähem, olgugi et nõudlus toiduainete järgi on kasvanud toiduained peavad olema Euroopas prioriteetsed. põllumehi tuleb toetada, sest sellepärast, et äh, nemad mitte ainult ei tooda toiduaineid, vaid kaitsevad ka keskkonda. sealjuures tuleb arvestada Euroopa erinevate regioonide eripäradega. toetusi tuleb suunata niimoodi, et tasakaalustatakse ebavõrdseid olukordi tootjate riikide vahel talunikel peab olema sissetulek, mis võimaldab neil jääda tõesti oma talusse ka tööle ja edasi investeerida. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Fontana FT fraktsiooni nimel. tänan, härra president. kõigepealt õnnitlen härra Laienit tehtud töö puhul. tahaksin ka tänada endist põllumajandusvolinikku ja endist äh, põllumajanduskomisjoni esimeest, kellega meil on olnud hea koostöö. ma loodan, et äh, tulevikus õigusloome järgnevates äh, faasides pööratakse rohkem tähelepanu ka tarbijale. mina olen pärit Veneto piirkonnast, meil on sada viiskümmend tuhat talu ja nad ei tooda mitte ainult kvaliteetseid tooteid, vaid kaitsevad ka keskkonda. selliseks tegevuseks peame me ka tulevikus looma stiimuleid. selleks, et äh, korralikult äh, oma tööd teha, tuleb talunikke kaitsta hindade volatiilsuse eest ja ka otsetoetuseid kohasemalt suunata. ja ka teine sammas on väga oluline, meil tuleb kaitsta maaelu arengupoliitikat, sellepärast et niimoodi kaitstakse regionaalseid eripärasid. meil on vaja kõrgeimaid äh, kvaliteedistandardeid äh, turul, kus on väga tugev konkurents samuti soovivad tootjad, et oleks äh, vähem bürokraatiat, suur tänu. tänan, härra Fontana ja järgmisena proua Tots. poolteist minutit uh,. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin kasutada võimalust tänada raportööri töö eest. väga hea oli kuulata raportööri mõtisklusi eh, tema kogemuste kohta liikmesriikides. ÜPP tulevik peab andma talupoegadele või põllumajandustootjatele äh, stabiilse sissetuleku, samuti on tähtsad otsetoetused, mis annavad neile minimaalse sissetuleku. Äh, ÜPP eelarve peaks jääma praegusele tasemele tulevikus või isegi tõusma, arvestades Euroopa Liidu laienemisega kogu Euroopa majandusele on turgude äh, volatiilsus olnud raske, seetõttu me peame turgude stabiilsusele tähelepanu pöörama ja samuti tootmise kasumlikkusele. liikmesriikide äh, tootmiskulud on erinevad, seetõttu peab tagama äh, õiglase toetuste jaotuse ja see õiglane peab olema täpsemalt defineeritud komisjoni poolt, sest me teame, et kui Iiri talu, talupojad saavad vähem toetusi kui teised, siis see ähm, on väga kahjulik meie põllumajanduse tulevikule. samas äh, ei äh, peegelda toetust, toetuste jagamine alati tootmise intensiivsust, äh, pingutusi, mis tehakse põllumajanduse tootmisse. suur tänu! suur tänu! ja nüüd poolteist minutit saab kõigepealt sõna härra Dess. tänan, härra president, austatud kolleegid. meil on täna väga oluline arutelu, laiali arutelu, laiali raporti teemal ja ma sooviksin tänada kolleegi suure kompromissivalmiduse eest, mida ta seda raportit koostades on üles näidanud fraktsioonide üleselt leidsime me hea kompromissi ja ma loodan, et hääletusel see enamus ka vastavalt kajastub. ÜPP on üks olulisemaid Euroopa ühinemise protsessi sambaid. selles raportis räägime me ÜPP-st pärast aastat kaks tuhat kolmteist Euroopa põllumajanduses äh, toodetakse kvaliteetseid tooteid ning kindlustatakse kvalitatiivne maaelu areng. samuti hoolitsetakse maastiku eest ja tagatakse bioloogiline mitmekesisus. taastuvenergiaid äh, kasutades äh, aidatakse kaasa ka keskkonna arengule meil tuleb leida kontseptsioon ÜPP-le pärast aastat kaks tuhat kolmteist, mis võimaldab tal nende mitmete ülesannete täitmist jätkata. ma tänan volinikku, et ta juhtis äh, tähelepanu erinevate sammaste äh, süsteemile. esimene sammas, äh, mis tasakaalustab meie olukorda maailmaturul ja teine sammas, mis võimaldab äh, põllumeestel saada lisavahendeid oma erinevate ülesannete täitmiseks ja Rahvapartei toetab tugevalt seda raportit. tänan ja nüüd saab sõna härra Kapulas Santos. E suur tänu, härra president, härra volinik, austatud kolleegid. sotsialistid on väga rahul selle raportiga, sellepärast et meie ettepanekud kajastuvad selles raportis tugevalt, üheksakümmend protsenti meie muudatusettepanekutest võeti äh, vastu ja me oleme nõus neljakümne üheksa kompromissiga viiekümnest, mis komisjonis äh, vastu võeti. raportöör ütles selgelt välja, et ÜPP iseloom, senine ühenduse iseloom peab säilima ja vastavad ressursid tuleb ka eraldada. talunikel on vaja toetusi ja uusi kriteeriume, eelkõige just keskkonna valdkonnas. loodetavasti suudame me niimoodi toetusi ka õiglasemalt jagada, mida mitmed kolleegid juba mainisid. turgude reguleerimine ja kriiside leevendamine on adekvaatse poliitika ülesanne. talunike toetamine on õigustatud, kuna talunikud äh, toodavad avalikke hüvesid ja selle eest ei ole nad varem tasu saanud. komisjon tuleb novembris välja teatisega ja seal kindlasti kajastuvad ka meie ideed. volinik juba ütles, et ta suhtub meie ideedesse väga positiivselt tänan veel kord äh, kolleeg Laienit suurepärase töö eest. see näitab, äh, millist äh, head tööd on parlament võimeline tegema sellisel olulisel teemal, me oleme väga vastutustundlikud. tänan, proua Raimers, poolteist minutit, palun. härra president, härra volinik, austatud kolleegid, ma tänan raportööri hea koostöö eest ja selle eest, et mitmed äh, olulised äh, aspektid äh, tema raportis tõesti kajastuvad ÜPP tulevikku pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. põllumajanduse esmatähtsaks ülesandeks on kodanike toiduainetega varustamine. kuna rahvastik kasvab, nõudlus avalike hüvede järele ka kasvab, aga ressursse on järjest vähem, siis kõikide ÜPP eesmärkide saavutamine muutub keeruliseks, talunikud peavad tootma vähem, aga rohkemat ja ilma tõhusust tõstmata ei ole see võimalik. Euroopa Parlament, Komisjon ja Nõukogu vastutavad vajalike raamtingimuste paikapanemise eest. kui me soovime Euroopas ka tulevikus mitmekesist äh, ÜPP-d, siis äh, me peame tagama, et oleks äh, niivõrd vähe bürokraatiat kui võimalik ja niivõrd palju ettevõtlusvabadust äh, kui võimalik, et tagada neile korralik sissetulek. suur tänu, proua Raimers ja nüüd üks minut, härra Smith. aitäh, president, ka mina tahaksin õnnitleda oma Šoti kolleegi George Lyonit väga suurepärase raporti puhul selles raportis on väga palju seda, mida saab toetada ja ma toetan seda, mida paljud kolleegid täna juba on öelnud. ma äh, toetan seda, siin on väga selgelt selles raportis öeldud, et ÜPP peamine eesmärk on toiduainete tootmine, kõik muud eesmärgid on ka olulised, aga siiski teisejärgulise tähtsusega. me peame olema kindlad, me peame teadma seda, et meie riikliku julgeoleku aluseks on toiduainetega varustatus ja see juba õigustab ÜPP olemasolu Äh, kui nüüd tulla härra Lavia kommentaaride juurde, mis puudutasid eelarvet ja paljud kolleegid on sellel ka peatunud, siis äh, võib-olla on natuke stereotüüpiline, et me keskendume niivõrd palju eelarvele, kui sellele poliitikale ei eraldata piisavalt eelarvevahendeid, siis tegelikult on see poliitika ju mõttetu ja ma tahaksin kuulda, kuidas volinik kavatseb kaitsta põllumajanduseelarvet, sellepärast et paljud liikmesriigid, näiteks ka Suurbritannia, tahavad lõpetada otsetoetuste maksmise talunikele. Te võite olla kindlad, et meie siin kojas soovime, et ÜBB oleks siiski toimiv ja meie oleme kõnelusteks valmis, aitäh, aitäh, härra Smith ja nüüd üheks minutiks härra Wojciechowski. tänan sooviksin tunnustada härra Laienit äh, selle raporti puhul, äh, siin on tegemist väga olulise ÜBB tuleviku nägemusega. meil on äh, see probleem, et me püüame tasakaalustada otsetoetuste taset. kui vaadata, millised need toetused on, siis on suured erinevused riikide vahel, viissada eurot hektari kohta näiteks osades riikides, aga osades uutes liikmesriikides alla saja euro hektari kohta. see probleem tuleb lahendada pikaajalises perspektiivis ei saa sellised erinevused säilida. tänan ka härra Smithi, kes juhtis tähelepanu eelarvelisele probleemile. seda küsimust ei saa lahendada ilma eelarveliste vahendite suurendamiseta. on täiesti ebaõiglane võtta ära nendelt, kellel on natukene rohkem kui teistel, ja meenutades Prantsuse revolutsiooni, siis äh, vabadusega ei ole meil siin mingeid probleeme, aga rohkem vendlust oleks meil küll vaja. ja vanemad liikmesriigid peaksid ka rohkem panustama võrdsusele ja vendlusele. suur aitäh, härra Wojciechowski ja nüüd proua De Brun. ka mina äh, tahaksin äh, tervitada seda raportit, kuigi ma olen pisut pettunud et siin raportis ei ole välja toodud äh, visiooni ÜPP-le osas, mis tagaks selle, et talunikud maalt ei lahkuks ja et ühiskonna vajadused oleksid ikkagi rahuldatud. meil on vaja ÜPP-d, mis tagab kvaliteetse toidu, äh, toidu, mille tootmisel on jär-, järgitud kõrgeid standardeid, äh, vee, maa ja pinnase kaitse tagamist ja seda, et see poliitika tagaks ka töökohad maapiirkondades ning tugevdaks maapiirkondade majandust ning võitleks kliimamuutuste vastu ÜPP vajab reformimist selleks, et need inimesed, kes äh, kõige rohkem vajavad sellest poliitikast ka kasu saavad, praegu lähevad tulud põhiliselt suurtele maaomanikele, suurtootjatele. ja meil on vaja ÜPP jaoks ka korralikku eelarvet ning ma tahaksin härra Laianit tänada. aitäh, proua De Bruyne ja nüüd üheks minutiks härra Skotta. aitäh, president Äh, härra Lyon, kolleegid, volinik, äh, praeguses kontekstis vajavad talud väga tugevat toetust selleks, et äh, end uuendada ja edasi areneda. põllumajandus vajab arengut talunikust on saanud ettevõtja ja seda väga rasketes majanduslikes oludes. minu arvates on väga oluline, et me võtaksime midagi ette ka kasutuse, kasutamata jäetud maaga, et meil oleksid olemas süsteemid, mis seoksid põllumajanduskultuuride kasvatamisega nende müügiga. ma arvan, et komisjon peaks toetama põllumajandusühistute tootmist selleks, et vähendada tootmiskulusid ning olla kon konkurentsivõimelisem. ning komisjon peab kõigi ÜPP eesmärkide jaoks tagama ka äh, piisava eelarve. ja äh, ma tahaksin öelda, et praegusel kriisiperioodil äh, väga paljud noored tahavad hakata põllumajandusega tegelema, aga nende teel on väga palju takistusi. väga raske on ÜPP-d juhtida ja suunata Äh, tihtipeale tuleb äh, noortelt väga kaua oodata, enne kui nad maad saavad ning äh, seetõttu on noortel väga raske oma potentsiaali rakendada. ma arvan, et komisjon peaks lähenema noortele talunikele paindlikumalt ning peaks käivitama teavituspoliitika, mis algab juba koolidest ja ülikoolidest. ja nüüd üheks, pooleteiseks minutiks äh, proua Nikulescu, vabandust, härra Nikulescu. president president, äh, volinik, ma tahaksin äh, liituda nende kolleegidega, kes äh, kiitsid raporti kvaliteeti ja samuti tahaksin rõhutada, et põllumajanduskomisjonis me saavutasime üksmeele selle raporti osas. tegemist on väga ambitsioonika raportiga, kus püütakse leida lahendusi meie ees seisvatele väljakutsetele, samas on tegemist tasakaalustatud raportiga, kus arvestatakse ka uute liikmesriikide vajadusega ÜPP-st kasu saada ma olen lugenud terve rea, tervet rida artikleid, kus räägitakse ÜPP struktuurist ja sellest, et see poliitika peaks rajanema kahele sambale. kui me need kaks sammast ära kaotame, siis äh, saaks ÜPP-st selline äh, poliitika, mis ei suudaks tagada põllumajanduse konkurentsivõimet. maaelu arengusamba kõrvaldamine äh, ei võimaldaks uutel liikmesriikidel oma põllumajandust korralikult arendada ja ma tahan öelda, et eelarve põllumajandusele ei peaks kindlasti vähenema ja äh, uued Äh, liikmesriigid peavad parandama oma põllumajandustoodete kvaliteeti, aga selleks, et nendele kõrgetele standarditele vastata, tuleb talunikke toetada ning hästi rahastatud, hästi toetatud ÜPP tähendab ju head ja kvaliteetset toitu eurooplastele. ning ma hääletan selle raporti poolt ja ma arvan, et niimoodi saadab parlament nõukogule ja komisjonile väga tugeva signaali selle kohta, milline on Euroopa kodanike esindajate seisukoht. aitäh ja nüüd üheks minutiks härra De Castro. Works. Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi. president, volinik, kolleegid. eelolevatel aastatel ähm, põllumajanduspoliitika ees seisnevad väljakutsed on tohutud. kõigepealt tagada toiduga varustatus, arvestada vähenevate ressurssidega, tagada ka e, põllumajandusteenuste arenemine. me peame tagama e, ühiskonna arengu, meil on vaja toetada ühise põllumajanduspoliitika arengut see on kõik otsustava tähtsusega, arvestades seda, et meil on juba praegu raske toiduga varustuskindlust tagada, me peame eh, vähem ressursse kasutama, tootma rohkem. mina juhatan põllumajanduskomisjoni, meie komisjon on suure töö ära teinud, George Lane ja kõik fraktsioonid on tööd hästi organiseerinud selleks, et täna meie ees oleks raport, raport annab selgeid äh, sõnumeid ka äh, komisjonile, kuidas äh, kujundada ÜPP reformi pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. ja nüüd pooleteist minutiks saab sõna härra Elvad. suur tänu, mina tahaksin tänada George Lyonit, oma kolleegi, suurepärase raporti eest. ÜPP-l on mitmeid väljakutseid ning tähtis on, et muutuvas maailmas suudaks Euroopa Liit säilitada ÜPP arengu, tagada toiduga varustuse kodanikele, seetõttu tuleks vältida põllumajanduspoliitika renatsionaliseerimist. ÜPP peab jääma Euroopa Liidu ühispoliitikaks. et põllumajanduse tootlikkus on kasvanud, põllumajanduskogukondade äh, elujärg on paranenud, äh, elanikele on tagatud mõistlike hindadega kvaliteetne toit Euroopa kodanikud on kasu saanud eh, ÜPP-st, aga nüüd peame, eh, peab ÜPP arvestama keskkonnakaitsega, eh, vähenevate ressurssidega. ÜPP-d tuleb toetada, aga toetada saab ainult tugeva eelarvega. proportsionaalsus peaks olema keskseks elemendiks tulevases ÜPP-s. me peame tagama kõrgekvaliteedilise toidu, peame vähendama äh, bürokraatiat põllumajanduspoliitika haldamises. kogu see toit, mis Euroopa Liitu imporditakse, peab samuti ma-, vastama Euroopa Liidus toodetud toiduainete standarditele. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Faimann austatud äh, kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. ÜPP suurim ebaõiglus seisneb selles, et toetusi jagatakse ebavõrdselt vanade ja uute liikmesriikide vahel. sel aastal saavad äh, uute liikmesriikide talunikud ainult seitsekümmend protsenti sellest, mida saavad talunikud äh, vanades liikmesriikides bulgaarlased ja rumeenlased saavad äh, lausa ainult nelikümmend protsenti võrreldes vanade liikmesriikidega, nii et ma loodan, et sellest ebavõrdsusest saame me üle niivõrd kiiresti kui võimalik, kõikidel talunikel peavad olema samad tingimused toetuste saamisel, seetõttu ootan ma muudatusettepanekut number kuus, mis äh, liigub just äh, selles suunas ja ma loodan, et kolleegid toetavad seda muudatusettepanekut tänan, üheks minutiks härra Triantafilides, palun. härra president, ÜPP loodi selleks, et äh, tagada Euroopas toiduainetega kindlustatus umbes. umbes äh, seitsekümmend protsenti eelarvest oli algselt ette nähtud ÜPP-ks, aga nüüd äh, reformide tulemusel moodustab ÜPP ainult kolmkümmend kolm protsenti kogu eelarvest. väga oluline on viimasel ajal konkurentsipoliitika, aga olukord on nüüd selline, et äh, väljakutsed on suured, me oleme kriisis ja talunikelt nõutakse järjest enamat reform peab äh, tagama sellise ÜPP mudeli, mis võimaldab äh, tegeleda ka kliimamuutuste leevendamisega ja tootmistõhususega. ja mitmesugused kliimaohud on seotud ka liigselt keemiat äh, kasutava põllumajandusega, mis on kahjulik nii inimestele kui ka bioloogilisele mitmekesisusele. tänan ja härra Agnew, üks minut president, president mina olen tegevpõllumees, olen huvitatud ÜPP-st, ÜPP peab toimima praktilisel tasandil ja see peab olema ka meile äh, taskukohane. Äh, ma ei taha nimesid nimetada, aga Rahvapartei hääletas oma komisjonis ähm, selle raporti vastu, äh, sest raport äh, muide on väga entusiastlik nende eesmärgi suhtes, mis põllumajandust otseselt ei puuduta. Äh, raportis on kinnisidee kliimamuutuste kohta, see võib ohustada tal põllumajandustootmist. minu enda kogemus näitab, et äh, Euroopa Liidu reeglite täitmiseks pumbatakse eh, reovett maa alla ja eh, ei kasutata siilo, vaid eh, teravilja loomatoiduks. ma arvan, et see ei ole õiglane, tänan. ja nüüd proua Herans Garcia suur aitäh, volinik, daamid ja härrad, järgmise paari kuu jooksul me hakkame arutama uut ÜPP-d. oluline on jõuda väga heale kokkuleppele Äh, kahjuks ei saanud me seda teha Hispaania eesistumise ajal, aga igatahes arutelud peavad äh, käivituma, nii et, et liikmesriigid saaksid tõesti anda oma panuse tugevasse ÜPP-sse, millel on ka eelarve, mis suudab rah-, rahuldada kahekümne seitsme liikmesriigi vajadused, nii uute kui vanade liikmesriikide vajadused. me nägime, mis juhtus kahe tuhande viiendal aastal, meil oli rahapuudus kui me vaatame põllumajanduse elujõulisust ja ma tahaksin öelda, et põllumajandus äh, ei varusta meid mitte üksnes kaupade ja teenustega, vaid hoolitseb ka keskkonna eest ja tagab Euroopa kodanike toigu, toidu, nii et, et äh, me oleme, me peame tõesti sellele poliitikale pöörama väga palju tähelepanu, äh, tagama toiduga varustus, varustatuse ja peame vaatama, et me ei sõltuks liigselt importkaupadest ja me peaksime ka võitlema kliimamuutustega. aitäh ja te pidasite ka kõneajast kinni, ütleb president, aga teie sõnavõtt oli väga kiire ja seda oli väga raske jälgida. ja eh, president palub ka kõiki järgnevaid sõnavõtjaid sellega arvestada. Eh, peaks olema võimalik teie sõnavõttu ikkagi jälgida ka. nii ja nüüd härra Le Foll. Merci, monsieur le président suur tänu. ma tervitan kõigepealt volinikku, kes on tulnud siia meie debatile, ta, tänan raportööri. millised mis on kaalul täna, muidugi peame arvestama põllumajandustootmisega, keskkonnaga, need on kõige suuremad väljakutsed, väljakutsed kogu maailmale, Euroopale, mis see tähendab? kas me peame siis ÜPP äh, renatsionaliseerimisest keelduma? jah. Äh, me peame hoidma alal äh, eelarve, mis vastaks meie väljakutsetele ja tagada ja peame tagama toiduga varustuskindluse ühiskond äh, nõuab seda, me peame vastama ühiskonna äh, ootustele, me peame vältima turukõikumisi, see on väga tähtis, ma äh, ja selleks, et oma eesmärkideni jõuda, peame palju aktiivsemalt tegutsema. nüüd ma saan aru nendest, kes ka-, kaitsevad praegust eelarvestruktuuri muide me teame, et esimene sammas on väga tähtis põllumajanduspoliitikas, teist, teist poliitikat äh, puudutab kaasfinantseerimine, aga mõlemad on tähtsad. kõige lihtsam on öelda siiski seda, et kui Euroopa majandusühendus loodi, loodi ka ÜPP ja me elame Euroopa Liidus ja seetõttu peab meil olema ka selline suur ühtne Euroopa põllumajanduspoliitika, tänan Uh, president, volinik, uh, muutuvas maailmas on äärmiselt oluline, et ÜPP samuti muutuks. nii et, et see poliitika oleks kooskõlas tuleviku väljakutsetega ega elaks minevikus. reformitud ÜPP Äh, saab mängida väga olulist rolli selliste probleemide lahendamisel nagu toiduga varustuskindlustus, turgude volatiilsus, kliimamuutused. aga mina tahaksin mainida veel mõningaid põhimõtteid, mis minu arvates on samuti olulised. kõigepealt me peame aru saama, et kõige parem viis ÜPP eesmärke saavutada on luua elujõuline, dünaamiline äh, põllumajandussektor, seda ei tohiks unustada teiseks, kui me tahame seda saavutada, siis peab ÜPP olema lihtsam, õiglasem ja läbipaistvam. ja lõpetuseks, president, see poliitika peab ka tagama mingi väärtuse kõikides riikides, kõikides majandussektorites on praegu raskused ja ma kutsuksin teid üles äh, realismile. ei maksa liigselt loota Euroopa eelarve peale. me peame hoolitsema selle eest, et need, need vahendid, mis meil on, et me neid tõhusalt kasutame president, raportöör on koostanud suurepärase raporti, ma tänan teda töö eest ja ma toetan seda raportit, aitäh! aitäh! ja nüüd üheks minutiks saab sõna härra Pafton aitäh, president. ÜPP tulevik on seotud sellega, et seda seotatakse üha rohkem kliimamuutustega. minu valimisringkonnas Walesis teine sammas asendatakse just nimelt meetmetega, mis keskenduvad süsiniku sidumisele, kliimamuutustele äh, ja talunikud hakkavad maksma veekaitse ja kõige muu eest. kui me reformime ÜBB-d, siis me ei tohiks siiski ohvriks tuua esimest sammast muudele eesmärkidele. ühekordsed toetused on paljudele talunikule väga, talunikele väga olulised ja nendest ei saa loobuda. kui talunikud Äh, ei ole olukorraga rahul, siis tuleks neile pakkuda mõistlikke alternatiive. ja neid ei tohiks karistada, kui nad pakutavate meetmetega nõus ole, nõus ei oleks. Walesis on väga tugevalt arenenud põllumajandus, paljud kogukonnad sõltuvad põllumajanduses ning praegused reformid, mis tuginevad ainult kliimamuutuste ideoloogiale, seavad Walesi põllumajanduse tuleviku ohtu, aitäh! aitäh! ja nüüd üheks minutiks proua Garcia Perez, kes on siis viimane sõnavõtja. suur aitäh, president aastaid on ÜPP-d üritatud kohandada ja nüüd me olemegi selle poliitikaga pidevate reformide lävel. põllumajandus on strateegiline sektor, mis saab aidata meil ka kaks tuhat kakskümmend strateegiat ellu rakendada. meil on vaja tugevat põllumajandust, me peame pöörama tähelepanu oma regioonide eripärale, aga me peame sellele poliitikale andma ka ühise iseloomu. loomulikult üheks probleemiks on turgude volatiilsus ja seetõttu me peame hoolitsema selle eest, et Euroopa Liit võtab rahvusvahelisel areenil endale õiged kohustused, et äh, oleks tagatud talunikele äh, normaalne sissetulek ning otsetoetused tuleb äh, tagada otse ühenduse eelarvest ja põllumajandusele tuleb eelarvest eraldada piisavalt vahendeid, et põllumajandus suudaks tema ees seisvate probleemidega toime tulla. jutt käib perioodist pärast aastat kaks tuhat kolmteist ja me ei taha, et siin eelarvevahendeid hakatakse kärpima meie talunikud peavad tegema rohkem jõupingutusi, me teame seda, nad peavad kohanema, äh, kõigil tuleb teha muutusi, ees seisavad üleminekuperioodid ja me peaksime olema realistlikud ja ma tahaksin tänada seda äh, härra Laianit selle töö eest, mida ta on teinud ja ka kõiki, kes teda toetasid, meil on olemas nüüd raport, mida parlament saab toetada ning äh, see on väga positiivne signaal Euroopa talunikele. suur aitäh, aitäh, proua Garcia Perez ja nüüd on meil kolleegid üks probleem probleem on selles, et kakskümmend kolm kolleegi on soovinud vaba mikrofoni voorus sõna saada. kakskümmend kolm. Te teate reegleid, nagu te teate, reeglite järgi saab ainult viis inimest sõna. ja meil oli ette nähtud nelikümmend seitse minutit kogu arutelu jaoks, praegu me oleme juba viiskümmend üheksa minutit ära kulutanud ja äh, raportöör ja volinik ei ole veel sõna saanud arutelu lõpuks Äh, tegemist on väga olulise aruteluga, see teema on väga oluline ja tõenäoliselt seetõttu nii palju inimesi sõna sooviski. ma annan erandkorras sõna kümnele inimesele ja härra Kalinovski esimesena panie przewodniczący panie komisarzu! odejście od. tänan härra president härra volinik mis puudutab äh, otsetoetusi, siis hakkasime paika panema nende määra ja eksisteerivad suured erinevused uute ja vanade liikmesriikide vahel. me peaksime ka eelistama selliseid toetusi, mis uuendavad ettevõtteid ei ole vaja toetada talunikke, kes ei investeeri oma talusse. ÜBB peab tegelema ka keskkonnaküsimustega ja toiduainetega kindlustatusega. alles tuleks jätta ka ennast hästi tõestanud turu reguleerimisvahendid. on mitmesuguseid ideid, mis puudutavad tulevikku pärast piimakvoote ja ka neid tuleks kaaluda. kolleeg Katšila, palun. tänan, president. sooviksin õnnitleda raportööri, variraportööre ja kõiki teise, kes on töötanud äh, ÜPP tuleviku väljatöötamise nimel meie siseturg peab äh, reageerima, tagamaks äh, kindluse turul, tagamaks äh, taastuvenergiaallikate kasutamise, keskkonnastandardid ja ÜPP peaks pakkuma stabiilse raamistiku põllumajanduse arenemisele niimoodi, et turud toimiks samas, et tootmissektorid äh, oleksid äh, iseseisvad. me peaksime alles jätma ÜPP kaks sammast, samas kui esimene peab olema tugevam, pakkumaks talunikele stiimuleid kõikides äh, liikmesriikides. tänan, härra Puvi, järgmisena. suur tänu, kõigepealt loomulikult tahan tänada raportööri kellega me tegime koostööd eh, selleks, et asjad edasi liiguksid. tahtsin sõna võtta selleks, et öelda, et me peame konstateerima, et täna on Euroopa eh, põllumajandustoorme eh, neto importija, seetõttu peaks meie ÜPP olema palju ambitsioonikam, et tagada toiduga varustuskindlus kodanike jaoks. teiseks, meie ÜPP vajab reformimist täna kõigepealt on see ebaõiglane majanduslikult, sotsiaalselt, keskkonna suhtes, majanduslikult saavad äh, tootjad vähem, kui nad kulutavad tootmisele, teiseks sotsiaalsed toetused, abi peab jagunema võrdselt äh, regioonide ja liikmesriikide vahel ja ökoloogilises mõttes põllumajanduspoliitika peab meie loodust, pinda, vett, kõike arvestama. suur tänu ja nüüd järgmiseks härra Van Dalen. Hallo, ja voorzitter, kort samengevat uh, geldt voor het landbouwbeleid meer. ja lühidalt. põllumajanduspoliitikas on meil nüüd äh, rohkem prioriteete, aga vähem raha ja kuidas me seda saavutame? reformi kaudu. toiduained on olulised äh, ja need peavad jääma loomulikult prioriteeteks järgnevatel aastakümnetel. ja me tahame, et Euroopa toiduained oleksid ka hea kvaliteediga. loomade kaitse ja keskkond on ka olulised teemad ja nende hüvede eest äh, tihtipeale talunikud mingisugust äh, tasu ei saa. turg jätab siin sellise lünga haigutama. kui talunikke seoses nende eesmärkidega ei toetata, siis paljusid keskkonnaeesmärke ei saavutata. suur tänu, härra Paska, palun. Všetci si uvedomujeme, že spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je veľmi zložitá tänan. ÜPP on ääretult delikaatne ja keeruline teema. nüüd äh, on jätkatud ÜPP kaudu toetuste andmisega ka pärast laienemist ja kui me anname finantsabi talunikele, siis kriteeriumid peavad olema õiglased ja objektiivsed, mis loovad head tingimused äh, konkurentsivõimelisele turule otsetoetusi tuleb jagada korralikult ja tasakaalustatult, niimoodi, et kõik äh, oleksid samal toetuse tasemel ja et need toetused oleksid tõhusad, seetõttu tuleks toetada muudatusettepanekut number kuus, mis äh, toob sisse rohkem õiglust äh, põllumajandustoodete tootmisprotsessi. tänan ja härra Wertmann. proua Wertmann lugupeetud äh, kolleegid, põllumajanduspoliitikal on vaja sidusat raamistikku, mis äh, armestab muuhulgas ka regionaalsete erinevustega. minu koduriigil Austrial on teine sammas väga oluline, kui me mõtleme investeerimise keskkonnaprogrammidele. põllumajanduspoliitika on silmitsi suurte väljakutsetega, rahvastik äh, vananeb, äh, samas äh, rahvaarv maailmas kasvab, me oleme silmitsi veepuuduse ja põuaga. et lahendada kõiki neid erinevaid probleeme, on ääretult oluline, et Euroopa Liit ei teeks koostööd mitte ainult liidusiseselt, vaid astuks ka maailma areenil ühtselt üles. tänan proua Vertmann ja nüüd äh, härra Kelly, palun uh,. Discussion... täna, tänane arutelu on tõesti olnud väga julgutav äh, väga mitmetest vaatevinklitest ja eriti tervitatav on see, et äh, kutsutakse noori üles põllumajandusega tegelema ja samuti seda, et põllumajandust ei tule renatsionaliseerida. komisjon üt-, tahaksin ma öelda seda, et kaks sammast tuleb säilitada, sest ilma esimese sambata ei ole mõtet ka teisel sambal ja nagu proua Toots ütles, me peame olema õiglased, me peame arvestama äh, tegelike kuludega, mis põllumajanduses on. Äh, ja siin äh, viidati ka sellele, kui oluline on põllumajanduses õige tasakaalu leidmine me peame saatma talunikele selge signaali selle kohta, mis hakkab toimuma, nii et, et nad ei peaks äh, lihtsalt spekuleerima äh, tuleviku üle, nii et, et ma tervitan tõesti selget äh, signaali talunikele komisjonilt nii kiiresti kui võimalik. suur tänu ja nüüd härra Mark Tarabella. härra president, härra volinik, suur tänu kolleeg George Läänile hea raportööri, raporti eest uue põllumajanduspoliitika eh, ambitsioonid peavad ma-, eh, vastama uutele väljakutsetele majanduses, keskkonnas, eh, maailmamajanduses, kindlasti peab Euroopa Liidu toetuste jagamine põllumajanduses olema palju õiglasem, samuti peab olema õiglasem maksumaksja raha kulutamine tähtis on tagada tarbija jaoks toiduga varustatus, seetõttu on vajalik eh, vastavat eelarvet, seda on ka toonitatud õiglaselt eh, härra Laani eh, raportis, väga õiglaselt on räägitud ka elurikkuse kaitsest, keskkonnakaitsest, kliimamuutustest, aga kõige tähtsam on see, et ÜPP vastaks Euroopa põllumajandustootjate vajadustele, tänan suur tänu, härra Tarabella. härra Silvestris. ja muide, suur tänu nende kirsside eest, mis te tõite meie komisjoni koosolekule kaasa oma koduriigist. suur tänu. Äh, ÜPP on väga tähtis ja jääb tähtsaks, äh, tähtsaks tööandjaks äh, põllumajanduses on viimase kümne aasta jooksul vähenenud eh, töötajate arv peaaegu kakskümmend protsenti, neli miljonit töökohta on läinud kaotsi. kui me tahame, et ÜPP ellu jääks, siis me peame investeerima ÜPP-sse, garanteerima adekvaatsed eh, ressursid jätkusuutliku kasvu tagamiseks me peame tagama vähemalt samaväärsed ressursid, kus siiani on kulutatud ÜPP-le. Euroopa Parlament muide ei nõua samade ressursside või sama taseme säilitamist, vaid me soovime äh, täiendavate ressursside eraldamist ÜPP-le. me soovime ressursside suurendamist põllumajandussektori jaoks Laensi raportis on mitmeid positiivseid elemente, rääkides hindade volatiilsusest, tagatud sissetulekust põllumajandustöötajatele ja nii edasi. suur tänu ja nüüd saab sõna viimane kõneleja, palun. tänan, härra president. ka meie oleme tugeva ÜPP poolt nii talunike kui ka Euroopa kodanike huvides me peame olema ambitsioonikad ja pistma rinda väljakutsetega, mis meie ees on. väga oluline on, et meil on ühine põllumajanduspoliitika. me vajame toetust, et läbi viia jätkusuutliku äh, põllumajanduse sisseviimine. Portugalis mängivad ääretult olulist äh, rolli otsetoetused, minevikus on tehtud siinkohal äh, ka vigu, aga igal juhul peab ähm, Euroopa põllumajandus olema produktiivne ja tagama toiduainetega kindlustatuse kodanikele. tänan. kolmkümmend äh, sõnavõtusoovi on. kuulake, kolmkümmend kolleegi soovivad veel sõna vaba mikrofoni raames ja kaks protseduurilist küsimust, proua McInnes, palun. The... protseduuriline küsimus, ma tean, et teised jagavad minu muret äh, vaba mikrofoni üle ja te ei saa midagi teha, aga põllumajanduskomisjoni liikmed, kes tegelikult tegelesid selle teemaga pikka aega, äh, ja kes on algusest peale teemaga tegelenud, minu meelest väärivad ärakuulamist. mina ei, muide ei saanud teie tähelepanu äh, köita, sellepärast te lihtsalt ei vaadanud siiapoole. ja palun, äh, kas komisjon saaks rääkida vähem soodustatud äh, alade liigitamisest esimese samba alla, kui ma ise ei saa sõna võtta? suur tänu, tõesti, ma pean ütlema, et äh, ma olen siiski vaadanud teie poole, ma nägin teid peaaegu kogu koosoleku äh, vältel, ma vaatan teie poole alati kõigi kolleegide poole, aga praegu on lugu niisugune, et äh, meie debatt ei ole niimoodi struktureeritud, et prioriteet antaks vastavatele komisjonidele meie vaba mikrofoni voor on äh, mõeldud selleks, et kõik, kes äh, suudavad presidendi tähelepanu köita, saavad ka sõna. aga äh, reeglite järgi tegelikult ainult viis inimest, me isegi tõstsime selle arvu kümnele, sest me saime aru, et teema on väga oluline. kolleegid Äh, muidugi on äh, pidanud ka teistel koosolekutel olema, aga peaaegu kõik on siin poolteist minutit sõna saanud, mitte minuti ja, ja ma, mul on väga raske kõigi soove rahuldada ja anda kõigile mikrofon ja kõneaega. meil on veel üks protseduuriline küsimus vist, jah, palun. tänan, härra president mulle tundus, et te mainisite minu nime. tulen tagasi selle juurde, mida ütles eelkõneleja. suur tänu, et te andsite sõna kümnele inimesele viie asemel. aga teema on tõesti väga oluline, mitmeid Euroopa piirkondi puudutab see teema komisjonide üleselt väga teravalt ja te ütlesite, et vaba mikrofon ei ole reguleeritud aga minu arvates tuleks see reguleerida. ma ei tea, kas me peame päev varem või kolm päeva varem juba siis tähelepanu köitma, et sõna saada või ja oluline on, et öeldakse, et kui kümme saavad sõna, et kes need kümme siis on, me peaksime seda struktureerima, siis on teil vähem äh, stressi ja meie oleme siis äh, õnnelikud, äh, kui leitakse lahendus, mis on äh, õiglane meie suhtes, palun olge mõistvad. ja teil on täiesti õigus, kolleeg. see vaba mikrofoni menetlus on loomulikult väga subjektiivne, presidendil on silmad aga mitte lainurksilmad, nii et äh, mitte igaüks ei äh, suuda tähelepanu endale tõmmata. loomulikult sellega peab tegelema parlamendi juhatus, äh, ka seni jah, jah, pole seda tehtud ja see, mida ütles proua McInnes, et äh, komisjonide liikmed saavad äh, sõna, siis see on iseenesest põhjendatud, aga reeglites ei ole see niimoodi ette nähtud ja president peab lõpuks äh, otsustama siis, kes sõna saab. nii et rohkem ma sõna ei saa teile anda ja muide, sinine kaart ei ole mõeldud selleks, et äh, vaba mikrofoni raames sõna võtta, vaid sinine kaart on mõeldud selleks, et katkestada parasjagu kõnelejat ja esitada talle kolmekümnesekundiline küsimus selle kohta, mida ta parasjagu on öelnud. aga osad kolleegid siin pidevalt lehvitavad nende siniste kaartidega, mulle tundub, et me peame korraldama väikese seminari, et te kõik mõistaksite, mida see sinine kaart tähendab ja kuidas käituda vaba mikrofoni menetluses vaba mikrofoni äh, raames äh, annate te märku käe või valge sedeliga, aga mitte sinise sedeliga. nüüd ma rohkem sel teemal ei räägi, sest me oleme ajaliselt juba kõvasti üle läinud. ja järgmisena annan ma sõna volinik äh, Tsiološele, palun. härra president ma ei tea, kui palju siin küsimusi oli, ma äh, sain aga konstateerida, et kinnitati neid põhimõtteid, mis olid ka raportis kajastatud. igal juhul tuli sellest tähtsast debatist välja see, et meil on vaja ühist poliit-, äh, põllumajanduspoliitikat, mis peab olema ühenduse poliitika ja meil on vaja vastavat äh, eelarvet, mis oleks kooskõlastatud meie eesmärkidega. Äh, üks realistlik eelarve, mis minu arvates on just selline, mis vastaks ühise põllumajanduspoliitika eesmärkidele, aitaks neid saavutada. see tähendab seda, et põllumajandustootjatelt nõutakse järjest rohkem, aga äh, me nõuame ka seda, et need vahendid, mis neile antakse, ähm, kasutataks paremini Janus Levandovski, äh, eelarvevolinik, äh, on ka siin ja ta võib kinnitada, et ÜPP-le antakse eelarve, mis vastab nende ees, selle eesmärkidele. samuti panin tähele, et äh, selleks, et ÜPP saavutaks seatud eesmärgid, tuleb arvestada erinevate põllumajandust tootmisviisidega, tootmisvormidega, erinevate traditsioonidega regioonides, nii et kõik saaksid kaasa aidata eesmärkide saavutamisele, mitte ainult äh, tagades toiduga varustatust ja äh, äh, turgude täitmist, aga ka selleks, et paremini hallata loodusressursse, keskkonda arvestada, et põllumajanduspiirkonda või maapiirkondade üldist heaolu parandada. samuti täheldasin, et äh, kõik need mõtisklused ÜPP tuleviku üle peavad kaasa aitama sellele, et julgustada noori, anda perspektiiv noortele, kui nad kavatsevad põllumajandusse tulla, investeerida põllumajandusse, tag-, öelda neile, et põllumajandusel on tulevikku ning see, see aitab meil ka kindlasti eesmärke saavutada. tahaksin sel-, selge, selgelt ka öelda ja öelda härra Kellile, et ähm, selleks, et meil oleks õiglasem, ühine, läbipaistvam ja tõhusam põllumajanduspoliitika, on äh, vaja äh, defineerida ka meie äh, selged eesmärgid. kriteeriumid peavad olema õiglased, läbipaistvad, Euroopa on Euroopa peab palju selgemalt sõnastama oma eesmärgid, näiteks see aitab kaasa kindlasti kaasa põllumajanduse mitmekesistamisele ning aitab liikmesriikidele eraldada vastavaid ressursse. ning kokkuvõttes tahaksin öelda, et toetan mõtet, et meil on Euroopale ühist põllumajanduspoliitikat kogu Euroopale kogu Euroopa Liidule ning ühist põllumajanduspoliitikat, mis muide ei takistaks teistel maailma piirkondadel oma põllumajandust arendada. suur tänu, härra Tšoulos. ja nüüd läheme edasi järgmise debatiga, aga enne seda tahaksin veel tänada härra Laenit ja anda talle sõna. kaks minutit, palun, härra Laen. suur tänu härra president, härra volinik, kõigepealt tahaksin äh, paar võtmeküsimust äh, üle vaadata, uus strateegiline tähtsus äh, toidutootmisele, kaks sammast, jälle väga tähtis, toidutootmine põllumajanduspoliitikas südameks, jah, ÜPP ongi pühendatud ju toiduga varustatusele, meil peab olema kasumlik põllumajandus, tootmine, aga me peame aitama ka kaasa keskkonnahoiule, kliimamuutuste vastu võitlemisele. suur, vastav eelarve, see on väga tähtis, paljud äh, liikmed tõstatasid selle küsimuse, samuti on oluline liikmesri-, põllumajandustoetuste jagamisel läbipaistvus Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend strateegia puhul on tähtis, et ÜPP oleks osa strateegia eesmärkide saavutamisest, mitte lihtsalt äh, osa probleemidest. ja nüüd äh, suur tänu härra Dandanile, Haus-, Hauslingile, härra Nicholsonile, kõigile variraportööridele suur tänu, Nad aitasid kokku panna minu arvates tugeva raporti, mis väljendab selgelt Euroopa Parlamendi visiooni ÜPP osas äh, pärast kahe tuhande kahete-, kolmeteistkümnendat aastat. Euroopa Parlamendil on tugev positsioon läbirääkimistel komisjoniga ning Põllumajandusnõukoguga ning äh, me kindlasti saame üheskoos oma visiooni ka reaalsuseks muuta, tänan. La... sellega on see arutelu lõppenud tegemist oli siis äh, väga olulise aruteluga, hääletus toimub kell kaksteist ja ma tõesti vabandan nende kolleegide ees, kes täna sõna ei saanud